Uh, let's start, colleagues. The... kallid kolleegid, alustagem oma tööga. punkt number viis puudutab direktiivi kaks tuhat kaksteist murd kakskümmend üheksa murd EÜ, EU ähm, direktiivi ellurakendamise ettekannet. see puudutab kuriteo ohvrite direktiivi kallid kolleegid, ma tervitan siin ka naiste õiguste komisjoni kolleegi, kes on siia tulnud selleks, et muudatusettepanekud läbi vaadata ühiselt, nagu te teate, siis see direktiiv äh, tahab anda Euroopa Liidu kodanikele kaitset äh, ohvriolukorras väga paljud inimesed reisivad, õpivad teistes riikides ja nad võivad langeda kuriteo ohvriks ka muudes riikides kui oma koduriigis. kaasraportöörid on äh, raporti projektiga selgelt välja tulnud äh, selle seadusloomelise dokumendi ellurakendamise osas ja on äh, hinnanud äh, seda, milliseid meetmeid on liikmesriigid vastu võtnud selleks, et ohvrite õigusi ja kohustusi ellu rakendada. lisaks sellele on räägitud ka tõketest, mida on liikmesriigi tasandil selle ellurakendamisega kohatud. täna me saame ära kuulata raportööri ja variraportööride arvamuse kahesaja neljakümne kaheksa muudatusettepaneku osas, mis sellele raportile on esitatud. annaksingi sõna nüüd äh, proua Mary Honeypoolile, äh, äh, naiste õiguste komisjoni aseesinaisele suur aitäh ja tere tulemast kõigile siia kohtumisele, loodetavasti ähm, jõuab siia veel äh, rohkem kolleege lähiajal, tahaksin tänada libekomisjoni kolleege koostöö eest, äh, mis meil on olnud selle raporti kallal tööd tehes, see on olnud väga viljakas. ja ma arvan, et äh, me oleme juba väga hea ja kasuliku äh, koostöösuhte äh, paika pannud. see raport on seotud äh, Euroopa lähenemiskeelu raportiga, mis meie ühisel viimasel kohtumisel vastu võeti ja nagu te teate, siis mõlemad dokumendid on osa sellest, mida me kutsume ohvrite paketiks. siin raporti projektis tule, tullakse välja konkreetsete soovitustega selleks, et parandada seda direktiivi, et see saaks tõhusamaks muutuda ning et see saaks tagada selle, et ohvriga, ohvrid saaksid eh, seda kaitset, eh, mida neil on vaja ja seda kõikjal üle kogu Euroopa Liidu. nüüd eh, annaksin sõna kaasraportööridele, kes räägivad oma seisukohta muudatusettepanekute küsimuses. kõigepealt saab sõna proua Jimenez Becerril. Teil on viis minutit. suur aitäh ja ma olen siin. suur aitäh, proua esinaine kõnelen hispaania keeles võib-olla äh, oleks mõistlik panna pähe kõrvaklapid. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid parlamendisaadikuid, kes selle raporti koostamisse on äh, oma tööpanuse andnud. ma toetan enamus muudatusettepanekuid, sellepärast et äh, need rikastavad seda kõnealust raportit. ma tahaksin selgitada, millised on kõige olulisemad aspektid, millega enamik muudatusettepanekuid ka tegeleb kõigepealt pean ütlema, et kõnealune direktiiv aastast kaks tuhat kaksteist, mida proua Hanipool ka juba mainis, on osa ohvrite kaitsepaketist see äh, loodi või töötati välja sellepärast, et me mõistsime, et ohvrite kaitse vallas ei ole just palju dokumente, mina olin ka teise direktiivi raportööriks ähm,, ohvrit et lähenemiskeelu äh, küsimuses ning äh, äh, enne seda selles valdkonnas midagi suurt välja töötatud ei olnud või kui seda ka oli, see oli halvasti ellu rakendatud. enamus muudatusettepanekuid on seotud ohvrite rolliga kriminaalmenetluse raames, siin raportis ka räägitakse, räägitakse miinimumstandarditest, ma mõistan, et meie püüame seda aspekti laiendada, aga meie oleme tahtnud vaadata ohvrite rolli äh, ja positsiooni kriminaalmenetluses. ja väga oluline on siin välja äh, tuua ka see, et äh, ohvrid on ka need, kes ähm, on kuriteo pead nägijad. me sageli tegeleme seadusloomega nii-öelda ohvri kui sellise osas, aga tegelikult on ohvritüüpe erinevaid kriminaalõigus keskendub tegelikult esmanes just kurite-, kurjategijatele ja mitte ohvritele ja tegelikult selleteemaline arutelu leiab praegu aset erinevates riikides ja minu arvates on ääretult oluline see aspekt ka arvesse võtta. ehk siis äh, ohvreid äh, tuleb äh, kriminaalmenetluses kaitsta teisese ohvristamise eest see on siin tekstis ka ära toodud, aga ka muudatusettepanekud seitsekümmend, seitsekümmend kaks, viiskümmend kaks ja ka teistes. ning on veel muudatusettepanekud viiskümmend üks, viiskümmend seitse näiteks, sada neli, sada seitsekümmend kaheksa ja kakssada, kus viidatakse Istanbuli konventsiooni olulisusele ja kaheteist kaheteist, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tekstis seda viidet ei olnud ja nüüd äh, viidatakse ka hüvedele, äh, mille selle konventsiooni ratifitseerimine kaasa toob. Äh, üks kõige olulisemaid aspekte on kriminaliseerimise ja ärakasutamise kriminaliseerimise ühtlustamine kõikides liikmesriikides, see on väga oluline teema naiste õiguste komisjonile ja jätan selle teema kolleegide arutada sealt komisjonist meie tahtsime välja tuua ka selle, et vaatamata äh, residentsusest äh, on ohvrikaitse tegelikult alati garanteeritud, nagu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tekstis on ka ära toodud. seda me raportis ka kordame, aga on ka mitmeid muudatusettepanekuid kus parlamendisaadikud äh, tahavad, äh, et liikmesriigid need asjad dokumenteeriksid, et oleks võimalik kuritegudest teada andma, anda ilma sanktsioonide kartuseta. Äh, väga oluline on seda mainida, sest et inimesed peavad tundma, et neid kaitstakse, kui nad kuritegudest teada annavad näiteks inimkaubanduse ohvrite sageli kardavad, et neid saadetakse tagasi koduriikides ja seetõttu nad kardavad kuritööstajad anda ja ka alaealiste kaitse on väga oluline teema. Äh, üks kolleeg on sellele ka viidanud äh, ja on esitatud äh, erinevaid muudatusettepanekuid lastevastase ja soopõhise vägivalla küsimuses ja eh, need eh, inimgrupid on väga haavatavad, väga paljud muudatusettepanekud viitavad sellele, kui oluline on alaealisi kaitsta. minu koduriigis Hispaanias eh, tuntakse väga muret laste mõrvade pärast ja vägistamiste pärast ja seetõttu on väga oluline, et me need aspektid ka esile tõstaksime. üks peamisi probleeme liikmesriikides on selles, et puudub koolitus või piisav koolitus äh, ohvrite õiguste küsimuses. Äh, me äh, oleme näinud Euroopa lähenemiskeeldu ja see kõik on väga oluline selleks, et tagada selle direktiivi toimimine me oleme siia sisse toonud ka selle, kui oluline on teavituskampaaniaid korraldada äh, Ähm, selle teema koha pealt ja ma arvan, et äh, kõige suurem äh, edulugu selle kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiiviga seoses on individuaalne hindamine, aga tegelikult äh, mitte kõik liikmesriigid ei ole direktiivi artiklit kakskümmend kaks õigesti ellu rakendanud ja see individuaalne hindamine on otsustava tähtsusega selleks, et saada teada, millised on kõige paremad viisid erinevate ohvrite aitamiseks ning artikkel kakskümmend kaks rakendamise puudulikkus on on toonud kaasa erinevaid probleeme, nagu näiteks terrorismi ohvrite mm, küsimuses. ja seetõttu mul on väga hea meel, et terrorismi ohvritega on tegeletud ka erinevates muudatusettepanekutes sellele raportile kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiivis mainitakse neid ainult mõnel korral põhjenduspunktides, aga mina olen esitanud üle kahekümne muudatusettepaneku, mis just terrorismi ohvreid puudutavad. seda sellepärast, et on, praegu on suur lünk eh, nende ohvrite mm, õiguste ja kaitse vallas eh, Nizza, Barcelona, Brüsseli ja Pariisi eh, rünnakute ohvrite puhul oli see suureks probleemiks, need äh, ohvrid ei saanud äh, seda abi, mida tegelikult see kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiiv ette nägi äh, ja kolmapäeval me korraldame kuulamise terrorismiohvrite küsimuses ja võib-olla olete ka teie huvitatud seal osalemast. libe jaanuarikuus rääkis sellest, et ei olnud piisavalt abi Brüsseli terrorirünnakute ohvritele ja siin äh, parlamendis toimus kuulamine ja äh, paljud ohvrid rääkisid, kui halvasti neid tegelikult koheldi peale rünnakuid, isegi äh, mitte sotsiaaltöötajad või kindlustusseltside esindajad ei käitunud vastavalt sellele direktiivile ja seetõttu me peame esile tooma need puudujäägid ja just seetõttu ma olen need asjaomased muudatusettepanekud ka siia sisse toonud ja seetõttu ma pean ütlema, et terrorismi ohvrid kui sellised on tegelikult äh, suur äh, ohvrite rühm ja äh, nad on ka sageli avalikkuse tähelepanu all ja nendega tuleb käituda austusväärselt nagu kõikide ohvritega, aga liikmesriigid peaksid tähelepanu pöörama kõikidele terrorismiohvridele ja tagama nende väärikuse. ja seetõttu esitasime me ka muudatusettepaneku kakssada kolm selleks, et kutsuda üles liikmesriike ellu rakendama vajalikke mehhanisme mis on seotud terroristlike rünnakutega, mis äh, alandavad ähm, ohvreid äh, ja võivad kaasa tuua äh, teisese ohvristamise. ütlen kokkuvõtteks, et ma ootan pikisilmi viljakat koostööd ja arutelusid kõikide saadikutega selle raporti teemal ja ma usun, et muuta, muudatusettepanekute suur enamus äh, on väga head ja peegeldavad äh, enamuse arvamust, ma usun, et meil suuri probleeme siin olema ei saa, sellepärast et vaatamata parteilisele kuuluvusele ja ideoloogiale oleme me kõik äh, siin selleks, et ohvreid esikohale seada, aitäh! aitäh selle huvitava sõnavõtu eest! ja nüüd annan sõna Angelique um, Mlinarile, aga ma ei saa seda teha, ta ei ole kohal, mis tähendab, et tema kommentaarid loeb ette Beatrice, palun. aitäh, proua juhataja ja um, ALDE ko-, kaasraportööri nimel jagan tema kommentaare muudatusettepanekute kohta ja ka selle kohta, mida kolleeg Theresa just ütles. ka ALDE tervitab puudutab eh, liikmete panust, tundub, et kõik oli suuresti üksmeelne, ma ei näe ühtegi muudatusettepanekut, mida me ei saaks toetada. muudatusettepanekud teevad ähm, raportit paremaks, proua Mlinar leiab, et lõpptulemus on tugev ja see aitab kuriteo ohvrite õigusi kaitsta lisaks Istanbuli konventsiooni kontekstis me tervitame neid muudatusettepanekuid, mis rõhutavad selle tähtsust eesmärgiga kaitsta naissoost ohvreid ja nende õigusi. rõhutaksin nüüd seda, kuidas me oleme jõudnud väga tähtsasse ajahetke, praegu on väga tähtis ähm, Euroopa Liidu poolset ratifitseerimist toetada, sest Istanbuli konventsioon kui selline kõikehõlmav kaasav instrument mis on ka õiguslikult siduv, see peaks olema Euroopa Liidu jaoks eh, siduv, sellel on neli sammast, vägivalla ärahoidmine, ohvrite kaitse eh, ja eh, kurjategijate karistamine. ehk siis me ei näe ühtegi paremat varianti ehm, naistevastase ja ka perevägivalla vastu võitlemiseks ja ka ohvrite kaitseks, sellepärast et nende süütegude ampluaa mida siin võib näha, tegelikult ulatub kaugemalegi kui need, mida muidu liikmesriigid näinud on. ja lõpetuseks me tervitame neid muudatusettepanekuid, mis pööravad erilist tähelepanu inimkaubanduse naissoost ohvritele ja lastest ohvritele, aitäh! Well, thank you to the aitäh kahele kaasraportöörile ja nüüd saavad sõna parlamendiliikmed, aga palun kõnelge lühidalt, sest meil on koosolekul ajalised piirid. kõigepealt proua Koratsa pilt. aitäh, äh, kaasjuhatajad, ma toetan ja tervitan seda raportit ja Theresa ja Angelika tehtud tööd, väga tähtis on, et eksisteeriks äh, tugev kaitsepoliitika, mis aitaks vastu seista karistamatusele, mis aitaks luua äh, kindlust ohvrite seas, eriti selliste süütegude ohvrite seas nagu seksuaalne väärkasutamine või siis äh, perevägivald, oluline on saada üle sellest vaikimisest, et kuritegudest antaks teada see raport on väga tähtis, sellepärast et liikmesriigid peavad tegema rohkem, nad peavad tegutsema kiiremini selleks, et direktiiv siseriiklikku õigusesse üle võtta ja seda rakendada. kaks aastat on mööda läinud, aga kõik liikmesriigid ei ole isegi üle võtnud seda ning osa on ainult osaliselt seda teinud. ma arvan, et oluline on ka erilist tähelepanu pöörata vaadata ähm, haavatavatele gruppidele, näiteks lastele, ma tänan kõiki kolleege, kes on toetanud mitmeid asjakohaseid muudatusettepanekuid seoses lastekaitsega. näiteks ehm, korduvaks ohvriks langemisega või ohvrite süüdistamisega. toetame ka juurdepääsu mm, õiglusele, kuriteohvrite teavitamisele, piiriülesele koostööle, sest jutt on ka piiriülestest süütegudest kuriteo ohvritel peab olema õigus saada abi eh, ilma mm, stigmatiseerimiseta ja lähenemine peab olema ohvrikeskne, sellepärast et kõik eh, üksikisikud on erinevad ja nad on erinevate vajadustega. muudatusettepanekute kohta taas kord aitäh kolleegidele nendepoolse toetuse eest, lastest kuriteo ohvrite puhul tuleb siin olla tugevam, te juba mainisite äh, inimkaubanduse ohvreid, kes on lapsed, aitäh ka Theresale, Patriciale, Angelicale, kes mainisid seost Istanbuli konventsiooniga, väga oluline on aru saada, et Istanbuli konventsioon eh, on eh, suuresti ka kuriteoohvrite kaitseks mõeldud ja sellepärast me oleme teinud ka asjakohaseid muudatusettepanekuid selleks, et kõik liikmesriigid ratifitseeriks ja rakendaksid Istanbuli konventsiooni. tegemist on ainsa rahvusvahelise lepinguga, mis antud teemaga tegeleb tahaksime ka, et liikmesriigid eh, nii-öelda stalkingu ähm, võtaks siseriiklikku õigusesse üle, ka see teema on Istanbuli konventsioonis käsitletud ja seal on üles kutsutud seda kriminaliseerima. praegu on olukord selline, et jõutakse tõsiste süütegudeni selle tõttu, et ohvreid ei ole võetud tõsiselt varasemates faasides ja siis millalgi hiljem, kui juba keegi näiteks tapetakse, on juba liiga hilja. siinkohal mälestaksime ka Itaalia ja Egiptuse tüdrukut, kes antud nädalal Londonis tapeti aga teda oli rünnatud juba aasta tagasi, ta palus abi ja lõpuks ta mõrvati brutaalselt, ehk siis kolleegid, meie peame midagi selliste asjade vastu tegema. liikmesriigid peaksid panustama ka ohvriabiteenuste eh, näiteks telefoniliinide jaoks täiendavaid ressursse, kuriteo ohvritele tuleks anda teavet ehm, mitmes keeles, jutt on piiriülestest süütegudest ja tähtis on see, et ohvrid ei jääks kaitsest ilma, nad ei jääks ka abiteenustest ilma ainult põhjusel, et nad ei saa aru sellest keelest, milles nendega räägitakse. loomulikult tõlkekuludega on see teema seotud, aga oluline on, et liikmesriigid seda võimekust arendaksid. liikmesriigid peavad arendama ka võimekusi äh, abiteenuste kontekstis, nad ei tohi seda delegeerida ainult vabaühendustele, jah, kodanikuühiskond teeb head tööd, aga sellest ei piisa, tarvis on täiendavaid investeeringuid psühholoogilisse abisse, igasugustesse muudesse teenustesse ja ka sellesse, et neil oleks võimalik juurde pääseda. aitäh kõigile kolleegidele, ka kaasraportööridele ja ootan edasist koostööd, aitäh! aitäh, proua Kaufmann! suur aitäh, lugupeetud esinaine, mina tahaksin mõlemat äh, raportööri kogu südamest tänada. Äh, te koostasite väga hea raporti ääretult olulisel teemal, äh, mis puudutab ohvrikaitset. nagu siin juba ka öeldi, äh, tegelikult on äh, siiani olnud selle teema keskmeks kurjategijad, aga see, kuidas ohvritel läheb, jääb sageli kõrvale. ja minu arvates on väga hea see, et me selle teemaga nüüd tegeleme, et me tegeleme selle raporti raames nüüd sellega, kuidas ohvrikaitse direktiivi nüüd liikmesriikides on ellu rakendatud. Bild rääkis sellest juba ka. Äh, minu arvates on täiesti vastuvõetamatu ka see, et mõningad liikmesriigid pärast nii pikka aega seda direktiivi endiselt veel ellu rakendanud ei ole ja äh, ma pean nüüd ka küsima seda, et äh, miks komisjon ei ole veel aruannet selle direktiivi ellurakendamise kohta koostada, seda ta oleks pidanud tegema juba eelmise aasta novembrikuus ja äh, ilmselgelt on äh, võimalik näha seda, et äh, see teema ei tundu liikmesriikidele ja komisjonile prioriteetne olevat. ja minu arvates on see vägagi kurvastav, eriti kui me võtame seda kõike ohvrite perspektiivist. ma tahaksin, kuna aega väga ei ole, ainult ühest punktist rääkida, ta, mis puudutab muudatusettepanekuid, mille mina olen esitanud ja see puudutab ohvrite perspekt-, direktiivi, kui me räägime just rändetaustaga ohvritest, põhiõiguste ametiuuring on näidanud, et ainuüksi äh, sisserändaja staatus äh, tõstab olulisel määral inimese tõenäosust kuriteo ohvriks langeda ja rändetaustaga inimestel on sageli eh, hirm politseisse või ametnike poole pöörduda eh, ning eh, öelda, et nad on kuriteo ohvriks langenud, kuna nad kardavad riigist väljasaatmist ja ma usun, et me peame tähelepanu pöörama sellele, et kõikidel inimestel oleksid turvalised kanalid, kust abi saada, sõltumata inimeste taustast. ja eh, kõik need inimesed peaksid saama õiguse kaitsele. Äh, ma usun ka, et äh, kuriteo ohvreid tuleks ka äh, väljasaatmise eest kaitsta vähemalt senikaua, kuni politsei ja kohtumenetlused pooleli on. see tegelikult tuleneb ka Istanbuli konventsioonist. ma tahaksin veel kord tänada raportööre, nagu ma ütlesin, nad tegid tõesti väga head tööd, see on väga hea raport ning kui me selle parlamendis nüüd vastu võtame, saame meie astuda suure sammu edasi ohvrite kaitse valdkonnas, aitäh! Um, aitäh ja järgmisena proua Kienge. Eh, aitäh, ka mina sooviksin tänada raportööre suurepärase raporti eest, mille nad on meie jaoks valmis teinud. ka mina saatsin eh, mõned muudatusettepanekud ja kordaksin siin neid kolleege, kes rääkisid juba enne mind seoses eriti haavatavate isikute kaitsega. kõikide ohvrite jaoks ei ole veel selgeid definitsioone, tuleb selgelt saada määratleda seda, kes täpselt on kuriteo ohvrid, kui me tahame luua tõhusa strateegiga kõikide ohvrite kaitseks. eriti viitan ma nendele isikutele, kes on vihakuritegude ohvrid. Mariann Mustafa, kes oli üks sellistest inimestest, ähm, tema osutus äh, kehalise väärkohtlemise ohvriks, siis ta suri, aga tema äh, talle ei pööratud varem tähelepanu. ma räägin ka nendest ohvritest, kes, keda on pekstud, kes on vägivalla ohvrid, nad soovivad õiglust, aga nad ei julge pöörduda politsei poole, sest tegemist võib olla varjupaiga taotlejatega ja nad kardavad, et nad saadetakse tagasi päritoluriiki ma arvan, et kui me ei suuda kõiki neid haavatavate isikute kategooriaid täpselt määratleda, siis ei ole neid ka lihtne aidata. kuidas on näiteks stalkinguga, tegemist ohvrite puhul on peamiselt äh, naistega, kõik liikmesriigid isegi ei tunnista seda süütegu, aga nendele ohvritele tuleb pakkuda abi, kuriteo ohvrid on piirideülesed, me ei saa rääkida selles kontekstis või nende süütegude puhul piiridest ja tuleb ära unustada nende rahvus, kui jutt on inimeste aitamisest, aitäh. proua Verža. suur tänu, lugupeetud juhataja kuriteo ohvrid äh, on, nagu raport ütleb, Euroopa Liidus üha rohkem reisil, nad õpivad välismaal ja ka Euroopa Liidu sees nad võivad sattuda kuriteo ohvriks. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, direktiiviga üritatakse seda kuidagi äh, hõlmata, aga see ei korva päris kõiki puudujääke ning paljud liikmes, mõned liikmesriigid ei ole seda veel isegi üle võtnud nagu kord ja kohus mis aga puudutab terrorismi ohvreid, äh, millest, kellest rääkis äh, Jimenez Becerril, äh, neid ohvreid on väga palju, paljudele neist ei ole, on nende kahju korvatud siiamaani ja eriti nii-öelda sellised äh, kaaskahjud, mis tulevad äh, hooned, mida on hä hävitatud, mida on kahjustatud ja mille eest pole hüvitist maksnud kolm aastat mu kolleeg palus mul tänada enda poolt raportööri tehtud töö eest, töö on äärmiselt äh, kõrge kvaliteediga. olulised küsimused äh, ohvriõigustega seoses on välja toodud ka direktiivi äh, rakendumisega seoses ning ähm, peab, palub seksuaalkuritegudele keskenduda ja rändajate suhtes toime pandud kuritegudele, eriti vihakuritegudele ja Äh, palub tõstatada ka abitelefonide küsimuse, need peavad olema ohvritele kergesti kättesaadavad, iseäranis seksuaalvägivalla ohvritele. aitäh ja viimasena proua Marcelesi. härra minister Marcelesi. aitäh, aitäh ähm, raportööridele selle raporti eest. suurem osa liikmesriikidest ei ole rakendanud praktikaid, mis võimaldaksid dokumentideta sisserändajatel anda teada erinevat liiki süütegudest, diskrimineerimisest ja muust. sellised olukorrad teevad sisserändajad märksa haavatavamaks, eriti naised ja noored tüdrukud ning need muudavad meie ühiskonna veelgi ohtlikumaks tuleb tagada juurdepääs kõigile teenustele igasuguste ohvrite jaoks, olenemata sellest, missugune on nende eh, staatus mm, elamislubade mõttes. FEM-komisjoni liikmena räägiksin ka soopõhisest vägivallast. Istanbuli konventsioon on siin väga oluline ja see fakt, et mõned liikmesriigid ei ole seda ratifitseerinud, on vastuvõetamatu. Bulgaaria ei ole konventsiooni samuti ratifitseerinud, mis tekitab muret. soolise vägivalla ohvrid vajavad erilist abi ning asjakohaste töötajate koolitamine on vajalik kokkuvõtteks, asi ei puuduta ainult kuriteo ohvrite teavitamist, vaid nende võimestamist, eriti on see oluline just naiste puhul, eesmärgiga tagada, et eh, ka soopõhise vägivalla teemad oleks siin raportis käsitletud, ootame edasist koostööd. aitäh ja kas Euroopa Komisjon soovib midagi öelda? jah, palun ja tehke lühidalt. aitäh, et mulle sõna andsite tänaksin teid väga suurepärase kõikehõlmava raporti eest ja ka selle arutelu eest. väga lühidalt nende nelja suuna teemal. Ehm, eesmärgiga kinnitada teile, et direktiiv on meile praegu endiselt väga tähtis. kõigepealt ehm, direktiivi ülevõtmise küsimus. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, käivitasime kuueteist liikmesriigi vastu asjakohase rikkumismenetluse, ka Kreeka ja Iirimaa suhtes äh, võeti täiendavaid meetmeid, praeguseks hetkeks on nüüd kõik liikmesriigid teavitanud oma liikmesriigi tasandi meetmetest, aga tõepoolest, kolm riiki äh, Iirimaa, Rumeenia ja Sloveenia on veel osalise ülevõtmise faasis ja tõtt-öelda me jätkame nende rikkumismenetlustega kuueteist liikmesriigi vastu, kes ei teavitanud õigeaegselt, et isegi siis, kui nad anna, on teada andnud sellest ülevõtmisest, siis me oleme ikkagi jätkanud sellepärast, et me analüüsime seda, kuidas nende tekstidega täpselt on, kas tehtud on kõike terviklikult ja siis me peame vaatama, kas minna edasi samade rikkumismenetlustega või alustada midagi uut. siin me oleme väliste allhankijate abi kasutanud, ehk siis liikmesriikide suhtes tulevad need hinnangud aastal kaks tuhat kaheksateist, selle aasta jooksul ja kogu aruanne peaks jõudma lõplikule kujule aastaks kaks tuhat üheksateist samuti me kontrollime seda, kuidas iga konkreetne säte on siseriiklikku õigusesse üle võetud ja kuidas seda praktikas rakendatakse. selle töö käigus me keskendume äh, erinevatele lünkadele, muudele probleemidele, mis on raportis välja toodud, näiteks vaatame seda, kui Äh, hõlmav kui laialdane on kuriteo ohvri mõistemääratlus, äh, kas äh, see kätkeb ka isikuid, kes ei ole näiteks elamisloaga, kas teavet pakutakse piisavalt selgelt, eriti näiteks erivajadusega kuriteoohvritele, samuti vaatame, missugused on ohvriabiteenused, kuidas need toimivad, isegi vaatame, kuidas on selle rahastamisega, ehkki eh, nende rahastamise kohustust ei pruugi liikmesriikidel olla, aga me tahame terviklikku pilti siiski. ühtlasi analüüsime koolitust mm, praktilisemas mõttes, et kuidas tagatakse see, et kuriteo ohvrid leiavad ähm, väärilist kohtlemist kõikides etappides. ühtlasi me analüüsime ka andmeid, statistikat liikmesriikidest, mis pidi tulema juba tegelikult novembris kaks tuhat seitseteist, aga see, need andmed veel tulevad. ehk siis aastal kaks tuhat üheksateist komisjon tuleb välja direktiivi rakendamise teemalise aruandega. ja muu töö muidugi kestab, juba sel aastal oleme suhelnud rohkem kui saja eksperdiga, volinikega äh,, liikmesriikide esindajatega, rääkisime sellest, kui oluline on kuriteoohvrite õiguste teema, liikmesriigid kordasid oma kohustusi, me kahekordistasime projektide rahastamist seoses äh, näiteks JPEN ja TREK programmidega, mis võivad ka tõsta teadlikkust kuriteoohvrite äh, teemal selleks aastaks on praegu tagatud juba kaks pool miljonit eurot grantide tarbeks ja aitasime liikmesriike ka kõige hiljutisemate õigusaktide teemadega. Need on siis need, mis tulenevad terrorismivastase võitluse direktiivist. tagatud on ja kõnelejad katkestatakse, sest koosolek kestab veel kaua. ja nii palju komisjoni poolt, aitäh! aitäh, komisjon, Theresa, kas sa tahaksid eh, kokku võtta no,? Eh, no problem. Sorry, did you give me the floor no.? Eh, vabandust, kas te andsite mulle ka sõna? selge, ütleksin lihtsalt, et peatselt tuleb hakata hääletama ma arvan, et tulemus saab olema hea, suurem osa teemadest on selgeks räägitud, ma viitasin neile ka varem, tegemist on direktiiviga, mis räägib miinimumstandarditest. selles kontekstis kuidas tajuvad kuriteo ohvrid oma kohta Mm, kriminaalmenetluses. on ka teisi õigusakte, mis puudutavad näiteks lapsi, rännet, muid küsimusi, aga antud juhul on jutt äh, kriminaalmenetlusest. kasulik võiks olla ka reguleerimisala laiendamine, jah, aga tuleb tagada, et see, mida me nõuame, leiab ka täitmist, sest et kui äh, me sätestame ainult nõudeid, neid ei täideta, kui me tahame veel täiendavaid nõudeid kehtestada, siis võib juhtuda olukord, kus ohvritel ei olegi teavet selle kohta, milles neid süüdistatakse, neil ei ole näiteks juurdepääsu suulisele kirjalikule tõlkele, ehk siis kõik need probleemid, ehm, mida me oleme välja toonud, eh, peavad olema sellised, mis on faktiliselt ka tehtavad kahekümne kaheksas liikmesriigis loomulikult tahaksin ma vastata ka muudatusettepanekutele, millega te olete välja tulnud, aga me peame mõtlema sellele, et tegemist on konkreetse vahendiga, mille eesmärk on näiteks see, et Hispaania ohvrid, kes lähevad Itaaliasse, mõnda muud liikmesriiki, et nad tunneksid, et nende, et nendega arvestatakse. jah, loomulikult on ka kaitsmise teema, äh, aga selles raportis ei saa kõikide teemadega tegeleda, tuleb ka neile muidugi oma koht leida, aga eesmärk on siin kehtestada, leida miinimum. aitäh, Theresa, ja aitäh ka proua Hanipoolile tema rolli täitmise eest ja nüüd alustame hääletamisega ja aitäh teile um,! Before, before we start enne kui hääletamisega alustame, kolleegid, juhat-, juhiksin teie tähelepanu sellele, et äh, toimub õppevisiit, kakskümmend viis Poola kohtunikku, muud justiitsamet, ametnikku, mm, see toimub ja üks teemadest, millest räägitakse õppevisiidi käigus, on õigusriigi põhimõte ja sellega seonduvad muudatused Poolas, selle visiidi kontekstis toimub ka kahekümne esimesel märtsil kolmapäeval kell üheksa viisteist kuni kell üksteist kohtumine ASB viis kolm. ja need, kes soovivad osa võtta, palun andke sekretäriaadile teada. selline teadaanne siis ja nüüd alustame. head kolleegid, sekretäriaat eelmisel nädalal saatis teabe laiali hääletuse kohta, aga tuletan teile siiski meelde, räägin sellest, ähm, kuidas Põhiõiguste Ameti äh, loomise määrusega oli, äh, libe komisjoniga konsulteeriti seoses selle teaduskomisjoni loomisega, kuhu kuuluvad üksteist sõltuvatut isikut, kes on kõik kõrge kvalifikatsiooniga põhiõiguste kontekstis. ametiaeg on viis aastat, mida ei saa pikendada. praeguse komisjoni mandaat lõpeb kolmandal juunil kaks tuhat kaheksateist. libe komisjonilt on palutud väljendada oma eelistusi kahekümne ühe kandidaadi kohta ja hääletus toimub elektrooniliselt ja hääletus on salajane. kandidaatide üle hää-, toimub hääletus ähm, tähestiku järjekorras ning hääled loetakse sõltuvalt saadud häälte arvule, pannakse pingeritta kui midagi jääb võrdseks, siis antakse neile määratlus ex equo. arvestage ka sellega, et Põhiõiguste Ameti juhatus ei palunud või palus just, et liibekomisjon ei avaldaks tulemusi enne, kui juhatusel on olnud võimalik äh, isikud ametisse määrata seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal mail käesoleval aastal ja nüüd lähemegi hääletamise juurde, kui te tahate toetada kandidaati, siis palun andke poolthääl, vastasel juhul andke kas vastuhääl või jääge erapooletuks. ja palun hääletage maksimaalselt üheteist kandidaadi poolt. ja alustame siis. Then open the vote. hääletus, tekib küsimus, et äh, yeah, I jah, et esimene kandidaat on Ilavan Pantekas uh,. One moment, I can't. Vote is open. hääletus on alanud. okei okay.. Vote is closed. hääletus on lõppenud või vabandust, oodake palun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 Need, kes tahavad anda poolthäält, äh, siis peaksid andma poolthääle. ja nüüd tekib küsimus, et kui me ei taha hääletada, kas me siis peame hääletama vastu või me võime lihtsalt jääda erapooletuks? minu juhiste kohaselt peaksite me vastu hääletama. no selge, selge. või siis ärge hääletage, ütleb proua esimees Thank you. We, we would just not vote, so that aitäh, me eelistaksime siis seda, et me anname ainult poolthääle nendele kandidaatidele, kellele me tahame poolthääle anda. no selge, oleme siis kokku leppinud, et ei hääleta, kui me ei taha kandidaati toetada. ja sellisel juhul alustame uuesti. If we don't want the, yeah. the second uh.... No be the first once again. Okay, then uh selge, siis äh, kordame hääletust esimese kandidaadi puhul. Ilias Pantekas. hääletus on alanud. Nothing Uh, the second vote is for Peter Bart-. teiseks Peter Bartlett, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. Uh, excuse me, Chair I.... küsimus, kas ma sain niimoodi aru, et uh, kui me toetame, siis me anname poolthääle, kui me ei taha, siis me ei hääl-, aga kuidas on erapooletuks jäämisega, mida sellisel juhul teha? küsib proua Stevens. Are... ainsad hääled, mis arvesse lähevad, on poolthääled antud juhul. ainult poolthääled. ja te võite era-, ega erapooletuks jääda. Second is Kieran Bradley edasi, Kieran Bradley hääletus on alanud. I close the vote. hääletus on lõppenud. Close. hääletus on lõppenud. aitäh teile. järgmiseks Francois Crapeau hääletus on alanud I close the vote. hääletus on lõppenud. Thanks. The next one. järgmiseks John da Silva Luis. hääletus on alanud. I close the vote. hääletus on lõppenud. Thank you The next candidate is Theodora. järgmiseks Theodora Costa-Coppoolu. hääletus on alanud. I close the vote. hääletus on lõppenud. Thank you, colleagues. The next aitäh, kolleegid. järgmiseks Joanna Kuleša. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. järgmine kandidaat, Tove Malloi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. järgmiseks Vera Messing. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. järgmine kandidaat Anja Miir. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. järgmine kandidaat Francesco Palermo hääletus on alanud, hääletus on lõppenud järgmine kandidaat, Dione Roman. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. aitäh teile. järgmiseks Andras Sajo. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. järgmine kandidaat, Martin Scheinin. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. järgmine kandidaat, Niko Šriver. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. järgmine kandidaat Achilles Skordas. hääletus on ahnud. Close the vote. hääletus on lõppenud. järgmiseks Julia Vahing. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. järgmiseks Jens Vetsted Hansen, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud järgmiseks Anne Waldschmidt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. järgmine kandidaat, John Wrench, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja viimane kandidaat Shinsa Žrinšak. Žrinšak. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Then we don't uh, announce. No, we don't announce. We don't announce. No, we will recount. Uh-huh. I am sorry we don't announce. ja tulemusi me kahjuks ei saa praegu välja öelda tulemused antakse juhatusele ja siis mingil hetkel saab see teave ka avalikuks. aga menetlus on selline. For... aitäh, et äh, hääletuses osalesite. okei okay., and now we have a break. nüüd viieminutiline paus.